teemast, mis on täna hommikul päevakorras, tahaksin kõigepealt tänada parlamendisaadikuid, kes siin on või parlamenti ka üldiselt, et nad meid toetasid olulistes läbirääkimistes, mille viisime, mis, mis me viisime Marrakechis lõpule ja mis tagab ligipääsu ähm, pimedatele ja vaegnägijatele äh, raamatutele, see on äh, väga pikkade läbirääkimiste tulemus ning ähm, selleteemaline resolutsioon sai peaaegu üle ühehäälse toetuse ja mul on väga hea meel, et Euroopa Liit viis need läbirääkimised lõpule ja et see kodanike Euroopa liigub edasi me ei ole digitaalsest turust nüüd enam kaugel, millel on suur potentsiaal, kui Euroopa Liit liiguks ainult kümne protsendi võrra edasi lairiba eh, ühenduse kasutamises, siis viieteistkümne ja kui äh, internetikaubandus moodustatakse viisteist protsenti praeguse viie protsendi asemel, siis äh, liiguks äh, meie SKT edasi ühe koma seitsme protsendi võrra ning me peame just selle majanduskasvu suunas liikuma, nagu president Malcolm Harbour ja tema komisjoni liikmed ütlesid, ähm, me algatasime selle protsessi kolm aastat tagasi ühtse turu algatuse raames, sellepärast töötame juba kolm aastat teiega koostööd selle uue dünaamilise regulatiivse raamistiku suunas, et arendada ühtset digitaalset turgu. meie tegevus äh, on jätkuv, näiteks äh, tarbijate õiguste direktiiv, mille ülevõtmine peaks lõpule jõudma selle aasta lõpus ja mis aitab kaasa tarbijate usalduse suurendamisele ähm, digitaalse turu suhtes. viimase kolme aasta jooksul oleme äh, ühendanud selle üldise strateegiaga ning selle äh, üldine eesmärk, äh, mida toetab minu kolleeg Nelli Kruus, on Ühtse Turu akt üks ja kaks ning konkreetne tegevuskava internetiettevõtetele ja mida me arendame nüüd välja koostöös Nelli Kruusi ja meie uue äh, Horvaatia kolleegi volinik Mimitšaga. see lähendab meid eesmärgile äh, digitaalse ühtse turu loomiseks, mis on just praeguses kriisiolukorras oluline. Ehm, kus me praegu siis paikneme? meil on kolm olulist teksti, kus me, milles me kokku leppisime nõukogus esimene on määrus internetivaidluste kohta, mis võeti vastu aprillis, siis ehm, korrupteoste äh, direktiiv ja mm, ähm, äh, ning digitaalseid võrgustikke puudutav määrus, need on siis meie põhilised tekstid, meil on ka palju arutelusid äh, praegu käigus, ühtse müügiõiguse ettepanek äh, meie määrusettepanek ähm, digitaalse identifitseerimise kohta, meie ettepanek andmekaitse kohta, mille raportöör on härra Kelly, mis äh, suurendab usaldust äh, digitaalse turu vastu, siis äh, Mariel Gallo arendatav projekt ja meie määruse ettepanek lairibaühenduse kohta äh, proua Hertsogi poolt ning äh, ettepanek, mille tegime elektrooniliste arvete kohta. vastavalt minu analüüsidele on äh, lihtsalt see võimalus elektroonilisi arveid arendada endaga kaasa toonud kaks miljardit eurot sissetulekut ja me, ma soovin, et enne selle aasta lõppu või enne teie ametiaja lõppu sellega ka lõpule jõuda. arendasime välja ka konkreetseid strateegiaid, meil on tegevuskava internetimängud suhtes Jürgen Kreutzmanni raportiga koos ja äh, cloud computing äh, ja vastava teemaline raport, mida äh, juhatab proua Castillo del Vera ning härra Schwabi küberkaitset puudutav äh, raport, meil on siin mitmed spioneerimisskandaalid siin USA-ga seoses praegu ja minu enda isiklikust seisukohast äh, aitab see kriis meil vastu võtta kohta äh, strateegilise autonoomia tagavad instrumendid, olgu siis tegemist äh, küberkaitse või cloud computing, aga siin on ka teised instrumendid, Galileo või ettevõtete telekommunikatsioonid. kõik see, mis teie ees on, seda on väga palju, ma tean, et siin on palju tööd vaja ära teha ja me peame veel olulisi samme astuma, ka teie resolutsioon ütleb seda, ning ähm, teie äh, kolleeg Echevarria äh, on äh, meiega kokkuleppele jõudnud elektrooniliste teoste suhtes, meil on siin kolm suunda, kus me teeme ettepanekuid, kõigepealt e-kaubanduse potentsiaal koos avalike konsultatsioonidega, nüüd oleme asunud juba tegutsemise juurde, siin on kaks peamist valdkonda, mis me oleme siin välja toonud e-kaubanduse puhul, kõigepealt pakume välja järgmisel nädalal laiapõhjalise moderniseerimise elektrooniliste maksete puhul vastavalt proua Tiro raportile, see hõlmab ka makseteenuste direktiivi läbivaatamist ning õiguse ettepanekut, mis puudutab konkreetselt ja pragmaatiliselt ähm, teabevahetuskomisjoni, meil on vaja siin äh, väga palju innovatsiooni, arendada konkurentsivõimet ja lihtsustada tarbijate ligipääsu, kuid kui ma räägin siin juba tarbijatest, siis me peame neile pakkuma ka rohkem võimalusi seost, teostada makseid ning rohkem ka turvalisust. siis pakume välja sügisel ka tõhusama ja atraktiivsema süsteemi äh, riigiüleste mm, Ehm, postipakkide kättetoimetamiseks äh, tänu Echevarria, härra Echevarria raportile, nii et äh, ka VKE-d äh, saaksid arendada piiriülest e-kaubandust ning see toob endaga kaasa öö, olulisi edasi, edusamme interneti, tänu internetile e-kaubanduse äh, tõttu on postipakkide saatmine väga äh, kallis, aga me püüame selle äh, ülesande lahendada ning oleme kaasanud siia kõik osapooled, eriti just postiettevõtted, kes soovivad siin valdkonnas edasi liikuda. teine suund on autoriõiguste kaitse Äh, meil on vaja siin välja arendada täiesti uued äh, teenused, sisu dematerialiseerumine äh, lihtsustab kultuuri levikut, kuid see ähvardab ka loomingu finantsõigust. teosed põhinevad ajalooliselt territoriaalsusel kuid nüüd ähvardab seda äh, digitaalsus, mis äh, on piiriülene, see ei pea olema takistuseks äh, majandusarengule, vaid see peab olema lihtsustuseks majanduskasvule ja kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tõime välja siin kaks tegevussuunda, kõigepealt Euroopa litsentside väljastamine, et siin püüame välja tuua konkreetsete ettepanekutega äh, just noorte põhiliste murepunktide lahendamiseks, kuidas ligi pääseda audiovisuaalsele äh, sisule mm, ja äh, kuidas teha seda piiriüleselt. meil on olnud mitu töörühma kohtumist viimase kuue kuu ohtuni jooksul ning täna kohtume veel selleks, et teha vahehinnangut samuti jätkab komisjon juriidilise ja majandusliku hindamisega äh, autoriõiguste aki äh, valdkonnas ja me peaksime siin äh, konkreetselt välja tooma kõik olulisemad probleemid ning leidma siin ka lahendused. kahe tuhande neljateistkümneks aastaks peaksime vastu võtma otsuse, kuidas õiguslikus plaanis äh, olukorda reformida. me tahame edasi liikuda telekommunikatsioonide ühtse turu suunas ning äh, komisjon ähm, jagab teie arvamust, et Euroopa on siin üsna nõrgas positsioonis, äh, nagu proua Wortmann ja tema kaasraportöör seda ütlesid, maailma konkurentsivõimega võrreldes oleme üsna nõrgas positsioonis ning me püüame luua ühtset telekommunikatsiooniturgu, me töötame nende eesmärkide suunas ja püüame ellu viia kahte põhimõtet, teene, teenuste vaba kättesaadavus, et kõik telekommunikatsioonioperaatorid pakuksid kõikvõimalikke teenuseid kodanikele kõikjal Euroopa Liidus ning teiseks vabadus, et kõik ettevõtted ja tarbijad saaksid kasutada telekommunikatsiooniteenuseid kõikjal Euroopa Liidus. Need on pragmaatilised küsimused, millele on vaja konkreetseid lahenduse ning minu kolleeg Nelli Kruus pakub välja konkreetseid lahendusi oktoobrikuuks äh, ülemkoguks, äh, siin on vaja teie muidugi kriitilisi märkusi loomulikult. see on ja meie peamiseks prioriteediks on kiire äh, vastuvõtme kõikide nende ettepanekute puhul, me võtame kiiresti ette vajalikud sammud telekommunikatsioonide puhul ning ma ütlesin teile, et väga hea, mul on väga hea meel, et meil on täna see arutelu, et julgustada seda arutelu ja et innustada komisjoni oma tööd tegema, avalikud arutelud koostöös teiega, mis leidsid aset septembris ja oktoobris ühtse turu kohta, aitasid kaasa nende äh, digitaalse turu küsimuste laiemalt tutvustamisele ja seega on oktoobris ülemkogul võimalik välja tuua kõik viimased tegevusvaldkonnad, kus on vaja astuda vajalikud sammud enne teie ametiaja lõppu, aitäh! suur tänu, härra volinik ja nüüd e, saavad sõna fraktsioonide esindajad kõigepealt ja esimesena sõna kolleeg Schwabile küll, kuid teda ei ole saalis ja sellepärast saab sõna nüüd siis sotsialistide nimel härra Correira del Campos. suur tänu, härra juhataja. ma tahaksin alustada sellest, et tänan härra voliniku võimaluse eest temaga koostööd teha ja et on võimalik olnud meil kokku panna see tööprogramm, mida ta just hetk tagasi kirjeldas. Pablo Ariasi ja teisi ma tahaksin tänada ka ühtlasi selle eest, et äh, on loodud äh, võimalused võimaliku konsensuse saavutamiseks. digitaalne ühtne turg kannab kindlasti potentsiaali meid sellest kriisist tulla välja, see on oluline meie konkurentsivõime tõstmiseks ning meie ees seisvate majanduslike raskuste ületamiseks on oluline, et inimesed saaksid võrrelda hindu ja et kõigil oleks juurdepääs erinevatele operaatoritele. Euroopa ühtsel turul on üle poole miljardi tarbija ja kõikidel nendest on võimalik äh, kõigil nendel on võimalik äh, digitaalsest ühisturust kasu saada, eriti nendel, kes elavad meie kaugemates piirkondades, näiteks Portugali saar Korve, mis on keset Atlandi ookeani meist väga-väga kaugel, kasutavad online teenuseid kogu aeg. Nad äh, teevad oma ostud üle interneti, raamatud, äh, CD-d ja, ja, ja mida veel, nii et see on väga oluline, et ühtne turg areneks edasi, lairibaühendus, wifi ühendus ja öö, äh, tuleb tagada see, et inimesi ei diskrimineeritaks nende rahvus, rahvuse alusel, me peame tagama selle, et internetis pakutav on usaldusväärne internet peab olema neutraalne, me peame toetama pilvetehnoloogiat, me peame kaitsma copyrighti, tagama selle, et äh, kaubamärgid on usaldusväärsed ja et ka keelebarjäärist on võimalik üle saada. kui meil õnnestub äh, usalduse tagatis äh, anda meie tarbijatele, siis me saame kindlasti ühtse turupotentsiaali täies mahus ära kasutada suur tänu, järgmisena saab liberaalide nimel sõna proua Hall. härra juhataja me peaksime tervitama edusamme üht, digitaalse ühtse turu suunas, sellepärast et see on see valdkond, kus Euroopa Liit on toonud kodanikele käegakatsutavaid lahendusi. sellel nädalal kärbiti rändlustasusid, iga aasta on see vahetult enne puhkuste perioodi hea uudis. aga tuleb astuda nüüd ära ka viimased sammud ja sisse tuua äh, täies mahus konkurentsivõimeline ühtne turg, kus äh, Äh, rändustasud jäävad üldse ajalukku ja komisjon on olnud selles osas äh, äh, väga hoogne, ma olen oma valijatele öelnud, et rändustasud ei kao mitte viie aasta jooksul, vaid järgmiseks aastaks. ja ma tõestan, loodan, et enne järgmist aastapuhkuseid on meil digitaalse ühtse turu kohta veel häid uudiseid ma loodan, et kõikidel ettevõtetel on äh, paremad äh, juurdepääsud tehnoloogilistele vahendustele, näiteks nagu ülikiire lairibaühendus ja ma loodan, et ka puuetega inimesed ja vanemad inimesed ei jää digitaalse ajastu hüvedest kõrvale ja saavad ka haarata selle poolt pakutavatest võimalustest kinni. ja ma loodan, et aasta pärast ma saan kinnitada ettevõtjatele, et Euroopa on astunud küberkuritegevuse vastu ja eemaldab tõkked piiriüleste, piiriülese kaubanduse puhul näiteks komisjoni poolt äh, välja toodud äh, probleemid äh, tarnega ja ma loodan, et see algatus ei ole suunatud mitte ainult kõrgtehnoloogilistele ettevõtetele, vaid ka tavalistele ettevõtetele, ma tahaksin näiteks, et Berkeley Pontweedis väike linnakene, äh, kus üks kohvik äh, on äh, läinud üle online kaubandusele ja müüb oma tooteid üle terve maailma, saab samuti abi ja toetust. vot just selliseid ettevõtteid me peaksimegi aitama Äh, nad loovad töökohti üle terve maailma, neid töökohti on hädasti vaja ja ma tõesti loodan, et me liigume nii kiiresti kui võimalik digitaalse ühtse turu äh, lõpuleviimiseni. suur tänu ja nüüd saab sõna ECR fraktsiooni nimel sõna härra Malcolm Harbour. suur tänu, härra juhataja. võib-olla ma võiksin meenutada kojale seda, et äh, tänase debati aluseks on siseturukomisjoni resolutsioon Euroopa Parlamendist, mille mina olen välja pakkunud äh, selle komisjoni esimehena ja sellele on alla kirjutanud ka härra Arias, kes räägib kohe pärast mind. ja see on tõstnud digitaalse turu tõesti majanduskasvu ja töökohtade loomiseni, mul on väga hea meel, et minu eelkõnelejad äh, viitasid sellele täpselt samamoodi ja rõhutasid seda ka, härra juhataja, siiski üks küsimus. arvestades, et meil on juba resolutsioon selle kohta, ei ole kutsutud siia selle resolutsiooni loojaid äh, avama arutelu, mul on küll väga hea meel, et äh, volinik alustas seda arutelu täna, aga siiski oleks võimalik olnud ja oleks olnud kasulik see siduda meie resolutsiooniga. miks ma sellest räägin, sellepärast et siseturukomisjon on järjepidevalt tegelenud nende poliitikatega, mida on vaja selleks, et digitaalne ühtne turg lõpule viia. mitte, mitte ainult viimase poolaasta jooksul, vaid kogu terve selle perioodi jooksul, kus mina olen olnud selle komisjoni esimees, aga viimasel poolaastal on see tegevus olnud väga hoogne ja härra Arjes ja härra äh, Äh, Campos on panustanud sellesse resolutsiooni väga palju, ma tahaksin tänada ka teisi komisjoni, õiguskomisjon, kultuurikomisjon, tööhõivekomisjon, kes esitasid oma seisukohta sellesse resolutsiooni, aga härra volinik, meie sõnum teile. nagu te ka viitasite, tegemist on äärmiselt kompleksse ja mitmekülgtahulise küsimusega, aga meil on vaja tugevat poliitilist raamistikku, mille alusel edasi liikuda. täpselt niimoodi, nagu oli ka see üldse turuakti puhul ja ma arvan, et oktoobri tippkohtumine äh, mul on väga hea meel, et te ütlesite, et te panete paika viimased tegevusjooned öö, äh, oktoobri tippkohtumiseks. ma arvaksin, et te peaksite seda tegema ikkagi enne tippkohtumist. aga võib-olla see nii ka läheb. aga see on siis meie sõnum teile täna, et pange need viimased sammud paika enne tippkohtumist. see resolutsioon, ma tahaksin rõhutada, on saanud terve selle koja toetuse, mitte keegi ei ole esitanud muudatusettepanekuid ja näitab seda, kui pühendunud inimesed sellesse resolutsiooni on. ja ma tahaksin lõpetada sellele, mida, sellega, mida ütles proua Hall, töökohtade loomine. ma käisin digitaalse agenda assambleel eelmisel nädalal, kus äh, ma juhatasin ka ühte osa sellest kohtumisest just nimelt selle ühtse turu kohta ja väga palju näiteid oli sellesama Berg upon Tweedi äh, kohviku sarnaselt, kus inimesed muudavad äh, kohandavad oma ettevõtteid muutuvate ajadega ja lähevad üle online kaubandusele. meie koda on aga jäänud maha, sörgib sabas noorsooalgatuse osas me teame, et eh, digitaalse oskuste osas on väga suur lõhe ja proua härra juhataja, lubage mul eh, mu mõte lõpuni rääkida. suur lõhe on digitaalsetes oskustes, kui me kasutame seda raha selleks, et inimestele anda digitaalsed oskused, selleks, et äh, nad saaksid oma veebilehekülge arendada, oma ettevõtteid kohandada, loodaks töökohti, see tähendaks seda, et Euroopa majandus suudaks luua järjest rohkem ja rohkem töökohti ja ma soovitan teile seda tööna digitaalses ühisturus. E, suur tänu, härra Haaber. Läheme edasi järgmiste kõnelejatega. härra Pablo Arias Echeveria, palun suur tänu, president. kõigepealt tahan öelda, ma, ma nõustun täiesti sellega, millest kõneles Malcolm Harbour. me ei taha lihtsalt järgmist resolutsiooni hääletada siin parlamendis, me oleme oma töö ajal väga palju ära teinud selle eesmärgi nimel, mille me endale püstitasime, püstitasime oma ametiaja alguses ja me tahame ära kasutada digitaalse ühisturu kõiki võimalusi maksimaalselt. praeguse parlamendi koosseisu ajal oleme me vastu võtnud raporteid, mis eh, juba alates kahe tuhande kümnendast aastast on suunatud sellele, et me suudaksime välja kujundada ühtse digitaaltoru, meil on isegi eri äh, töörühm loodud selleks, see töörühm on tegelenud juba äh, kaks aastat nende küsimustega, me, äh, nendel kohtumistel on käinud vähemalt kuuskümmend e, erinevat, erinevate elualade esindajad, kaasa arvate, kaasa arvatud tarbijad, tööstusettevõtted, parlamendiliikmed loomulikult, Nelli Kruus, volinik äh, Barnier, äh, käisid meie kohtumistel ka juunis kaks tuhat kaksteist. väga palju tööd on ära tehtud, on kokkuvõtteid koostatud, äh, kõik see on kirjas nendes raportites, mis me oleme vastu võtnud, kuid me tahame palju enamat, me tahame nüüd otsad kokku tõmmata, võtta vastu parlamendi deklaratsiooni kus on täiesti selgelt öeldud, et komisjon ja nõukogu peavad sama pühendumisega töötama kui parlament meie ühise eesmärgi nimel. Äh, on üles näidatud väga palju head tahet, me tahame, et ilusad sõnad ka tegudeks muutuksid. Äh, komisjon on muidugi ka äh, palju panustanud sellesse, et me saaksime välja kujundada tõelise digitaalse ühisturu parlament on vastu võtnud raporteid, õigusloomelisi raporteid, omalgutuslikke raporteid, meil on olemas ka äh, tarbijaõiguste direktiiv, internetiresolutsioon, äh, andmekaitse dokumendid, äh, pilvtehnoloogia raport ja me jätkame oma tööd, et meie unistuste jaoks saaks et loodaks tõeline digitaalne ühisturg. see aitab meil ka kriisist välja tulla, tänan. suur aitäh. paluksin nüüd kõigil järgnevatel kõnelejatel kõneajast kinni pidada ja annan sõna Evelyn Gebhardile, palun. tänan, president oht on selles, et tarbijad eemalduvad digitaalsest ühisturust ja seetõttu tuleb edendada universaalset äh, ligipääsu digitaalsetele võimalustele kõigile, ligipääsu digitaalsetele teenustele, ähm, laiendada lairibakasutust, tagada interneti ja infrastruktuuri turvalisus, kõik need punktid on resolutsioonis ka peegeldatud ja suur aitäh kolleegidele De Camposele ja Riiasele Ähm, töö eest, mis nende küsimustega on ära tehtud. me peaksime mõtlema ka võrgustiku neutraalsusele. see on kõige olulisem eeltingimus digitaalse turu jaoks ja ähm, seetõttu olen väga üllatunud, et Rahvapartei tahab selles küsimuses eraldi hääletada või on see nüüd siis tagasi võetud, see ettepanek, siis peab ainult tunnistama, et härra Schwab oli mõistlik, me peame tagama selle, et kõigil ettevõtetel, kõigil kodanikel oleks ligipääs internetile, olemata sellest, kus nad asuvad Euroopas. ja neil peab sarnane ühetaoline ligipääs ühetaolise kiirusega olema niimoodi tuleb läheneda interneti küsimustele. suur tänu! suur tänu! järgmine kõneleja, Mariette Šake. tänan! Euroopa Liidu üks kõige tugevamaid küsimusi ja müütilisi küsimusi on digitaalne ühisturg. me tahaksime, et Äh, sadu miljoneid eurosid vabaneks ja toetaks meie majandust, aga meie plaanid on äh, tugevas kontrastis sellega, mida tegelikult Euroopal on vaja digitaalse turu läbi, äh, elluviimiseks me peame mõtlema nende küsimuste lahendamisel järgmisele sajandile, mitte eelmisele sajandile, samuti tahaksin rääkida autoriõiguste harmoneerimisest praegu räägitakse ikka veel autoriõigustest trükipressis, see ei ole enam oluline praegusel digitaalsel ajal, ajastul. ligipääs kultuurile, teadmistele peaks olema tagatud kõigile, meil on vaja innovatsiooni ja konkurentsi, seetõttu on viimane aeg, et komisjon äh, seadustaks ka võrgustiku neutraalsuse. me peame avatud Internetti respekteerima kodanikud ootavad oma valitsustelt palju rohkem ja täiesti õigustatult avatud internet, IKT, haridus, kõik peab kaasa aitama sellele, et meie kodanike elu paraneks. suur tänu, härra Pielan, palun härra president, ma olen täiesti veendunud, et digitaalse turu täielik väljakujunemine ähm, muudab palju, aitab äh, muuta meie teadmistepõhise majanduse dünaamilisemaks. lairibaühendus stimuleerib majandustegevust. internet aitab kaasa piiriülesele kaubandusele me peaksime pidama digitaalse turu väljakujundamist ka oma poliitiliseks prioriteediks. aga see on seotud topeltmaksustamise, käibemaksuga, elektrooniliste arvetega, infrastruktuuriga. mõnedes regioonides ähm, näiteks ähm, ähm, ei ole siiani mobiilseid võrgustikke. digitaalse ühisturu väljakujundamine on väga oluline aga seda saab teha ainult kaasaegsete internetivõrgustikega, tagades võrgustike neutraalsuse. see annab ka võimaluse töötutele tööd leida. suur tänu ja nüüd härra Schwab. tänan, president. kolleegid, kõigepealt tahaksin variraportööri poole pöörduda tahaksin kõiki tänada tegelikult äh, tehtud töö eest. ühisturg, digitaalne revolutsioon ähm, peab aitama kaasa majanduse arengule, tarbijatele tuleb anda uusi võimalusi, kodanikele tuleb anda uusi võimalusi, tegemist on täiesti uue reaalsusega, ja nüüd, arvestades kriisi, äh, on meie kohustus mõelda kõigile, äh, kõigile Euroopa kodanikele, andes neile uusi võimalusi ja seetõttu on resolutsiooni eesmärk äh, kujundada välja siseturu tingimused sellisteks, et kõik Euroopa kodanikud saaksid sellest kasu. täna on kahjuks meil ikka veel tegemist killustatud turuga osaliselt ka õiguslikel põhjustel, paljud ei soovi selle küsimusega küll tegeleda, kuid meie eeskirjad peavad olema siiski lihtsamad, arusaadavamad, sobivamad. kakskümmend seitse erinevat õigussüsteemi li-, Euroopa Liidus tähendab see seda, et kodanikel ei ole võimalust eh, välismaalt eh, midagi osta, isegi kui nad seda soovivad ja see ei ole jätkusuutlik lähenemine. kui me tahame majandusest ka kasu saada, siis me peame mõtlema eh, sellele, kuidas monopolidest lahti saada. ja me peame täiesti selgelt eh, välja ütlema, kuidas kodanikel on võimalus digitaalturust kasu saada. meil on võimalus eh, peaaegu kakskümmend protsenti samuti äh, suurendada tööhõivet ja saavutada hindade langus, tarbijatele tähendab see kokkuhoidu, aga loomulikult meil on vaja ka investeeringutele mõelda. tegelgem siis kõik sellega. suur tänu ja järgmine kõneleja, härra Weidenholzer. digitaal turg on Euroopa progressi jaoks olulise tähendusega, kuid selleks, et selleni jõuda, tuleb anda tarbijatele maksimaalne ähm, valikuvõimalus, ligipääs internetile, netineutraalsus, tuleb tagada andmekaitse digitaalse ühisturu puhul on oluline see, et kõigil tarbijatel oleks ligipääs internetiteenustele, internetisisule seetõttu peab komisjon tagama kõrgetasemelise eh, ligipääsu, võrdse ligipääsu kõigi kodanike jaoks. nüüd eh, kõik tarbijad peavad osalema digitaalse ühisturu väljakujundamisel, me peame investeerima ka eh, selgesse ja arusaadavasse autoriõiguste süsteemi, tänan. aitäh! palun nüüd äh, proua McLaughlin. digitaalse ühtse turu lõpuleviimine vabastab äh, ühtse turu potentsiaali ja see peab olema äh, üheks strateegiliseks aluseks Euroopa Liidul, see võib lisada kaheksasada miljardit eurot Euroopa majandusele, mis võrdub nelja tuhande kahesaja euroga iga kodu kohta. siin tuleb mõista liikmesriikide ja Euroopa Liidu institutsioonide eh, liidi positsiooni. selleks, et eh, ühtset turgu lõpule viia, on vaja eh, mobiilsetesse ja tavalistesse telefonivõrkudesse investeerida ning tagada teenused, kuid ma olen skeptiline ühe jurikomisjoni lisandusele, mis kutsub üles e-kaubanduse juurutamisele ja mina kutsun selle lõike tagasilükkamisele kuid äh, ma toetan tugevalt seda resolutsiooni, mille härra Arias ja minu äh, kolleeg Malcolm Harbour koostasid, see on tervitatav samm äh, ühtse digitaalse turu lõpuleviimise suunas. aitäh. proua Pierre de Castillo Vera, palun. aitäh. suur tänu, juhataja, suur tänu, volinik, ma püüan kasutada oma poolteist minutit äh, tõhusalt ja tahaksin kõigepealt äh, Pablo Ariast ja Malcolm Haberit äh, tänada nende jõupingutuste eest info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad viivad meid selle projekti täide viima see suunas, see on midagi, mis on Euroopa keskmise, mille kallal töötame juba viiskümmend aastat. see on ühtse turu südames, IKT-d on teeks, mis viib ühtse turu lõpuleviimiseni viimase viie aasta jooksul on IKT-d olnud peamiseks edasiviivaks jõuks ühtse turu puhul digitaalne turg on ainult üks mõõde ühtse Euroopa turu puhul, kuid tahaksin nüüd, tahaksin nüüd keskenduda millelegi, mida ei ole piisavalt käsitletud siin. kõik need, kes selle teema kallal töötavad, teavad, et avaliku sektori täielik digitaliseerimine on määrava tähtsusega Euroopas. see on majanduskasvu ergutajaks, kui meil õnnestuks avalik sektor ja avalik haldus kõikjal Euroopas digitaliseerida, siis me näeksime, et ühtne turg eh, saab tõeliselt toimivaks. järgmine kõneleja on proua Karmen Värt, palun suur tänu, härra juhataja. kolme asja on vaja kultuurilisest perspektiivist. kõigepealt internet peab jääma avatuks meil peab olema, peavad olema selged õiguslikud sätted neutraalsuse tagamiseks ning komisjoni sätted ei ole piisavad selleks, meil on vaja ka koostoimivust arvestada selleks, et tagada võrkude ühendatus, see lubab korralikku ligipääsu võrdelisel alusel internetile. digitaalmajanduse puhul peame tagama, et vaidlused lahendatakse korralikult ja et teoste loojad ja nende kasutajad on konkreetselt sõnastatud ja õigused peavad olema teada juba enne, sellepärast peame tegema rohkem samme, tagama rohkem sätteid nende vaidluste kiireks lahenduseks oma õigusaktides väga oluline on need tingimused täita, kui me tahame digitaalse turu küsimuses edasi liikuda. meil on vaja tagada, et andmekaitsed on tagatud, et kõik saaksid turvaliselt neid, seda turgu kasutada. härra Tošenovski, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, digitaalse ühtse turu arendamine on oluline Euroopa Liidu konkurentsivõime arendamiseks ülemaailmsetel turgudel, erinevad võrgustikud, võrdne äh, kaetus, lairibaühendus ja internetiga ühendatus on olulised punktid digitaalse ühtse turu toimimiseks et andmevahetuseks on üha rohkem nõudmist äh, pilvetehnoloogia näiteks ja me peame siin leidma kõikidele probleemidele ühtsed lahendused, ma usun, et ähm, lairiba internetiühenduse arendamine e-, enamikes Euroopa äh, Liidu liikmesriikides on eeltingimuseks digitaalse ühtse turu loomiseks laiühendu-, lairibaühenduse mm, programm äh, on samuti sammuks selles suunas, mina olen selle teema raportöör, aitäh teile! suur tänu, proua Hanslik, palun. lugupeetud juhataja, daamid ja härrad, digitaalne ühtne turg on oluline ettevõtluse soodustamiseks. Euroopa ettevõtted, mis teevad piiriülest äri, peavad hakkama saama kahekümne seitsme erineva äh, õigusliku süsteemiga, mis on väga kulukas äh, ja see on äh, tõkkeks ka VKE-dele. tuletan meelde, et ettevõtted mis äh, toodavad kaheksakümmend viis protsenti, eh, need on ettevõtted, mis toodavad kaheksakümmend viis protsenti töökohtadest. digitaalne ühtne turg on võimalus ka vähendada bürokraatiat ning rahvusvahelistada VKE-sid ja äh, parandada administratiivset keskkonda. mul on hea meel, et volinik rääkis ka e-kaubanduse potentsiaalist ning vastavatest algatustest, eriti just turvalisust puudutavast küsimusest maksete puhul, need on olulised VKS-id puudutavad küsimused, mis nõuavad lahendamist. digitaalne ühtne turg aitab kaasa ka uute ettevõtete loomisele, mis tahavad selles valdkonnas töötada, see on väga olulist potentsiaali kaasav valdkonda, mis aitab kaasa äh, tugeva internetikeskkonna loomisele ja see loob ka võimalusi teistele ettevõtetele ühtne digitaalne turg peab kõigepealt olema korralikult toimiv, muidu ettevõtted ei usalda selle potentsiaali ega selle võimalusi äh, oma majanduse arendamiseks. samuti peame vaatama ka teenuste direktiivi, mille õige rakendamine lihtsustab samuti ühtse digitaalse turu arengut tahaksin õnnitleda ka raportööre, aitäh! suur tänu, proua Trautmann nüüd. Lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, volinik, me tahame arendada digitaalset turgu, tahaksin äh, siin tuua välja kolm märkust, kõigepealt esimene härra volinik, komisjonil on instrumendid, mida ta saaks paremini kasutada. see on näiteks äh, Äh, telekommunikatsioonide määruse puhul, see oleks võinud toetada digitaalset turgu, kasutades oma äh, kompetentsi ja välja tuues rahvusvahelised turud. ma arvan, et tegemist on instrumendiga, mis on väga oluline ja me peame selle mobiliseerima. teiseks, infrastruktuur. Te äh, lõpetasite telekommunikatsioonide arendamise, me järeldasime sellest, et üks miljard mis oleks võinud tagada võrdse ligipääsu kõikjal Euroopa Liidus ei äh, ei kasutamata. me peame tagama kõikidele kodanikele võimaluse teenustele ligi pääseda ning viimane märkus, äh, üldine visioon. meil on siin terve rida algatusi ja see resolutsioon näitab ka meie parlamendi soovi sisse viia ühtlustatus selles poliitilises valdkonnas, et tagada Euroopa Liidu toimimine, töökohad ja äh, kodanike kaitse aitäh, proua Masei Kukovitš. suur tänu, suur tänu teile, härra volinik. ma tahaksin teid tänada, härra volinik, teie tehtud töö eest, aga muidugi suur tänu kõigile nendele, kes selle teemaga on tegelenud, ühtne digitaalne turg annab võimaluse luua pere, paremat suhted operaatorite ja kasutajate vahel ning toob alla kindlasti ka kulud. ka avaliku sektori asutused äh, peavad kulusid kokku hoidma ja nende jaoks peab ka digitaalsed lahendused muutuma tulevikus äh, odavamaks. ühtne turg aitab kindlasti ka piiriüleste tervishoiuteenuste edendamisele kaasa ning äh, panustab kindlasti ka elukestvasse õppesse. ka vanematel inimestel peab olema juurdepääs internetile ja interneti poolt pakutavatele teenustele. meie noorsugu on selliste teenustega algusest peale tuttav, kuid vanemad põlvkonnad seda veel mitte. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Kallo. suur tänu, härra juhataja millisest äh, majandussektorist me ka räägiksime, on äh, digitaalne sektor nende kõigi jaoks suur majandusmootor, isegi VKE-de jaoks uute tehnoloogiliste võimaluste kasutamine aitab nendel kiiresti ja tõhusalt äh, reageerida majanduse muutuvatele olukordadele. ja selles kontekstis ma arvaksin, et tuleks välja kujundada tõeline Euroopa pilvetehnoloogia strateegia, mis äh, vastaks kolmandale digitaalsele põlvkonnale, mis aitaks meil meie taristuid äh, toestada, see eeldab investeeringuid tooks alla hinnad ja, ja annaks pideva raamistiku ta on oluline küll meie ettevõtete jaoks, kuid ka inimsuhete jaoks, klientide ja ettevõtete vahel, nii et ma arvan, et inimlikkuse aspekti ei tohiks eirata. Need on need ähm, äh, asjad, millega on praegu pahuksis ameeriklased ja nende Patriot Act ehk äh, Ehm, kus on tagatud siis see, et inimeste üle võib järelevalvet pidada ükskõik kus. me peame tagama andmekaitse ja nende privaatsuse eh, selles kontekstis. Eh, meie seadusandlus peab eh, katma ka selle valdkonna ja tuleb välja töötada Euroopa strateegia, mis tagaks selle, et meie ettevõtted oleksid konkurentsivõimelised. suur tänu, proua Kallo ja nüüd siis vaba mikrofon ja alustame rou-, proua äh, Tuunist. Äh, suur tänu, härra juhataja. me oleme täna üsna pikalt juba rääkinud äh, digitaalsest ühtsest turust ja me oleme kõik ilmselt nõus sellega, et üsna palju on selles osas juba saavutatud, kuigi muidugi ka palju on veel teha. mul on väga hea meel, volinik Barnier, teid täna siin saalis näha, kuid ma tahaksin siiski rõhutada, et ainult kuus eh, kümnest, eh, igast kümnest Euroopa e-ettevõttest eh, müüb oma tooteid piiriüleselt. probleemid on näiteks käibemaksusüsteemidega, postiteenustega, nii et tööd on meil veel palju meie peamine eesmärk on usalduse tõstmine meie kodanike seas. me peame näiteks äh, ajalukku maha jätma rändlustasud ja liberaalidele ma tuletaksin meelde, et ei toetanud meid äh, siis, kui me tahtsime rändlustasud äh, allapoole tuua. ma arvan, et meil oleks vaja ka kodanikega saada paremad suhtluskanalid paika nii meie äriringkondadega kui ka tarbijatega me peame rohkem ära kasutama nende kogemusi, praktilisi kogemusi ja niimoodi saame me ka majanduskriisist äkki välja suur tänu. ja nüüd saab sõna proua Stiiler. suur tänu, härra juhataja suur tänu härra Aariasele ja härra Kamposele ja meie esimehele. ma olen proua Gebhardiga täiesti nõus digitaalse kaasatuse kohta, selle kohta, mida ütles proua Šaka avatud teadmiste kohta ja selle kohta, mida öeldi avaliku ruumi kohta ja siin ma tahaksin rääkida raamatukogudest ja juurdepääsust e-raamatutele, see on äärmiselt oluline. praegu on Euroopa Liidus väga palju raamatukogusid, kellele ei, ei anta juurdepääsu digitaalses formaadis raamatutele, sellepärast sellepärast et äh, väljaandjad äh, ei anna neile seda juurdepääsu. teadmistele ei tohi panna hinda. me ju tahame, et meie majandus oleks teadmistepõhine majandus ja sellepärast, kui me tahame vältida seda, et, et tekib meil raamatute osas äh, suur lõhe nende vahel, kes saavad endale raamatuid lubada ja nende vahel, kes ei saa seda lubada, äh, tuleb Euroopas midagi teha. praegu on õige hetk selle jaoks ja me peame tagama selle, et raamatutele oleks ka juurdepääs e-raamatutele, see on kriitilise tähtsusega Euroopa tuleviku jaoks. suur tänu! suur tänu! ja nüüd saab sõna härra Möltser. Äh, suur tänu! härra juhataja. interneti kasutajad äh, on äh, teadnud juba kaua aega seda ja üks uuring on seda ka kinnitanud, et äh, interneti kasutajad ei saa kasutada mm, ühenduse puhul kõige kiiremat versiooni need lepingud, mille nad sõlmivad oma operaatoritega, on äh, väga täpsed ja seal on väga palju tingimusi ja nõudmised ja lisaks sellele tuleb neile iga kuu ka terve rida arveid. Ähm, üldiselt rääkides äh, see, mida praegu operaatorid pakuvad, äh, Äh, on väga piiratud, äh, lepingus on küll kirjas üks ühenduse kiirus, aga tegelikult see ei vasta sellele, milline on see kiirus tegelikult. ja maapiirkondades on asi veelgi hullem, väga raske on sa-, äh, võrgud ei ole piisavad, ühendus on väga aeglane, sellepärast et lihtsalt see taristu on puudu nii et uuringute kohaselt on täiesti selge see, et meil peab olema regionaalne lähenemine sellele. proua Jaslovevska järgmisena, palun suur tänu, härra juhataja. internet äh, ja uued tehnoloogiad, mis on seotud internetiga, mängivad väga olulist rolli Euroopa Komisjoni programmides, mille eesmärgiks on Euroopa majanduse stimuleerimine. Äh, teadmistepõhise majanduse loomine aitab Euroopal säilitada oma positsioonid järjest äh, konkurentsi Eh, hoogustavas maailmas. me peame stimuleerima oma turgusid, stimuleerima piiriülest kaubandust teenuste ja kaupade puhul, see on täna väga-väga oluline. samas ei tohi me ka unustada uute telekommunikatsioonitehnoloogiatega seotud eh, riskidega. on väga oluline tervitada eh, seda, mida on teinud Euroopa Komisjon selles osas ja nende ohtudele vastuastumise osas phishing näiteks äh, ja teised äh, negatiivsed tehnoloogiad, äh, nende vastu tuleb väga selgelt astuda. Need on asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata uute e-turgude väljaarendamisel. ja nüüd saab sõna härra Sean Kelly. volinik Barnier ja koja liikmed, kõik on viidanud sellele, ükskõik millistest poliitilistest ridadest nad on, et digitaalne ühtne turg tuleb lõpule viia, see on äh, vältimatu eeltingimus Euroopa majanduse jaoks. kõigil, kes on öelnud, et äh, avaliku sektori täielik digitaliseerimine äh, on oluline, on õigus, see on vältimatu, aga väga oluline, et tervel Euroopal oleks ülikiire lairibaühend, ühendus, komisjoni programmid on üliolulised, me peame inimesi julgustama äh, e-kaubandust, äh, võimalusi ära kasutama, aga selleks peavad need olema ka vahendid selle tegemiseks ja ühte asja ma tahaksin veel ära mainida, asi, mis äh, minu valimisringkonnas sai alguse ja käivitasin selle siin jaanuaris kaks, kahekümne üheksandal jaanuaril ja see on levinud üle terve maailma, see on programm, Äh, mis koondab noori inimesi, kes õpetavad, äh, mis õpetab siis neile programmeerimisoskusi, sellepärast et programmeerimisoskustes on maailmas hädasti puudus. suur tänu ja nüüd saab Sari Essaia sõna järgmisena. suur tänu, äh, juhataja, austatud härra volinik, ma tahaksin siinkohal eriti tänada nende eelmise nädala Ehm, teatise eest digitaalse ühtse turu lõpule viimine eeldab seda, et äh, meil oleksid ehm, maksu, äh, vabandust, arve turud toimivad. Äh, praegu on väga palju halbu uudiseid tulnud, et SEPA näiteks ei ole võimalik lõpule viia, nüüd on kaks tuhat neliteist seatud Äh, kuupäev selle asja käivitamiseks on mõnede jaoks liiga vara ja minu küsimus on, et kas veebruar kaks tuhat neliteist SEPA alguskuupäevana on veel reaalne ja kui paljudes liikmesriikides on SEPA ruumi ülevõtmine läinud? ja mul on ka hea meel selle üle, et e-arved on samuti komisjoni ettepanekusse äh, sisse tulemas. suur tänu ja nüüd annaksin siis äh, debati lõpetuseks sõna volinik Barniele. suur tänu, härra juhataja, ma üritan äh, suhteliselt kiiresti vastata kõikidele teist, ma kuulasin teid suure huviga tänases arutelul ja kõigepealt äh, tuleb härra juhataja kindlasti öelda, et me räägime digitaalsest ühtsest turust täna just nimelt sellepärast, et teie parlament ja eriti teie siseturukomisjon Malcolm Harboury ja härra Arjase juhtimisel on ära teinud väga suure töö selle resolutsiooni näol, mis on väga täpne, mitmekülgne ja mida toetab peaaegu tervelt see koda ja te ja äh, see on äh, komisjonil olnud väga julgustav dokument äh, minu meelest ja, ja see on väga oluline dokument ja sellepärast ma tahaksingi tänada esimees Harbori ja härra Ariast äh, selle eest. ma mõni nädal tagasi ka teiega kohtusin selles küsimuses, see resolutsioon on selgesõnaline ja äh, määrava tähtsusega ja nii nagu te, proua Trautmann, ka täiesti ütlesite, täiesti õigesti ütlesite, see annab meile lõpuks võimaluse äh, Äh, koondada kõik need erinevad äh, ettepanekud, mis on tehtud, millest ma rääkisin oma sissejuhatusest, mis on juba tehtud, mis on praegu te-, tegemisel ja mis on tulemas tulevikus, äh, ühtse digitaalse ühisturu lõpuleviimise jaoks. ja see antakse siis kõik üle nõukogule järgmise tippkohtumisel oktoobris. üsna paljud teist, äh, härra Bielan, kõigepealt siis härra Schwab ja proua Kallo rääkisid pilvetehnoloogiast, härra Möltser, äh, härra Kelly rääkisid investeeringutest, teie, proua Trautmann, rääkisite sellest äh, Euroopa ühendamise rahastu seoses ja ütlesid, et vahendeid on, ei ole piisavalt, jah investeeringute küsimus digitaalsesse turgu selleks, et tagada äh, see, et ei tekiks digitaalset lõhet, mille juurde ma tuleksin tagasi hiljem, on olnud väga suur osa ka minu äh, tööst seoses pikaajaliste investeeringute rohelise raamatuga ja kuidas seadusandlus, pangandusseadusandlus, finantsturgude seadusandlus oleks äh, selline, mis äh, tagaks äh, krediidi äh, läbi Euroopa Investeerimispangaga pikaajaliselt, mida meil on loomulikult ju vaja, selleks, et seda digitaalset ühtset turgu edasi arendada. meil on jah, siin see ühendamise vahend, aga sellest ei piisa. nüüd see pilvetehnoloogia, härra Kelly, ma tean, kui oluliseks teie peate ka, äh, äh, kasutajate andmete kaitset, aga ma ütlesin algus, äh, see on see luureskandaal, mille ohvriks äh, me oleme sattunud Euroopana, äh, see või viib ilmselt selleni, et Euroopas tekib soov tagada strateegiline autonoomia endale ja selleks loomulikult uued tehnoloogiad on kasulikud ja loomulikult pilvetehnoloogia nende seas meil on palju erinevaid vahendeid, et selline strateegiline autonoomia tõesti Euroopa jaoks välja kujundada. proua Trautmann, te rääkisite meie tegevusest äh, seoses telekommunikatsiooni määruse parema ärakasutamisega, ma ütleksin, et kogu selle asja aluseks on äh, konkurentsivõimelisus turgudel, aga need, see turg on praegu veel kahjuks liialt äh, Äh, riigipõhine ja sektoripõhine, ta ei ole piisavalt piiriülene. Äh, me loodame, et see asi muutub ja me loodame, et äh, tulevikus kõik need meetmed aitavad viia tõesti tõelise ühtse turu, Euroopa-ülese turu väljakujundamisel. Te rääkisite, paljud rääkisid diskrimineerimisest, härra Campos rääkis geograafilisest diskrimineerimisest või sellest geograafilisest lõhest, jah, tõesti kõige äärepoolsematel, äärepoolsematel aladel on see puudus, et nad on keskusest kaugemal ja et äh, teinekord ähm, võib see viia teatud piirkondade isoleerituseni, proua Gebhardt, äh, proua Kukovitš äh, samuti viitasid sellele. ja siis ka põlvkondadevaheline digitaalne lõhe, millest hetk tagasi rääkis proua Kammervert Teil on täiesti õigus olnud viidata seal nendele digitaalsetele lõhedele geograafilises mõõtmes äh, ja sellepärast me ka oleme esitanud omapoolse suunise äh, selle kohta, et kuidas tõlgendada dir-, teenuste direktiivi artiklit kakskümmend ja seda rakendada. härra Weinholzer või proua Kammervet, kes rääkisid autoriõiguste, õigusest, ma olen kolm aastat äh, selle teemaga tegelenud ja olen esitanud väga palju ettepanekuid, mis ei ole veel jõudnud äh, teie laudadele hääletuseks, äh, eriti mis puudutab näiteks autoriõigust siis täpselt, et autoriõiguse seadusandlust ka äh, kaasajastada, et see vastaks praegustele aegadele, et ta võtaks arvesse digitaalse turu, et tagada see, et inimestel oleks järjest rohkem ja rohkem võimalust Äh, nendele teostele juurdepääs tagada. loodetavasti tulevikus viib see selleni, et äh, litsentsid äh, antakse terve Euroopa turu jaoks ja et paremini on hallatud kogu see autoriõiguse sektor. Fiona Hall, proua Thun rääkisid rändlustasudest. jah, tõesti, esimesel juulil rändlustasud langesid veelgi aga tuleb muidugi minna kaugemale selle algatusega me oleme praegu äh, just nimelt seda ka telekommunikatsiooni ettepaneku all tegemas, Nolli Kröös ütles, et rändlustasud peavad kaduma, äh, mul on väga hea meel äh, selle küllakutse eest, et ma saaksin tulla teie piirkonda vaatama seda digitaalset kohvikut, võib-olla isegi jõuan sinna proua Gebhardt ja proua Šaake rääkisid äh, lairiba kiirest ühendusest äh,, mis on väga oluline selleks, et tagada kõigile juurdepääs ja ma arvan, et see ühendamise vahend äh, panustab sellele ja äh, sellel aastal käivitub ka siis Nelli Krossi poolne vastavasisuline algatus nüüd äh, see avatus, millest äh, rääkis proua Šake, ka siin me oleme oma seisukohti selgitanud ja tahame muidugi tagada selle, et kõigil oleks nendele standarditele avatud juurdepääs. komisjon võttis vastu teatise nende standardite kohta, eriti just nimelt siis telekommunikatsiooni valdkonnas. proua McClarkin, teie rääkisite nüüdsest müügiõigusest äh, ja et teil on teatud kõhkluseid selles osas, ähm, et äh, tuleb, äh, minu eesmärgiks on see, et kõik, kes tegutsevad ja müüvad oma tooteid või teenuseid rahvusvahelisel ühisel turul, oleksid kaitstud, nii tarbijad kui ka müüjad ja kavatseme siis selles osas lisatööd teha. proua Hanslik ja proua Castillo de Vera rääkisid ühest väga olulisest punktist, kus on võimulik, võimalik üsna palju kokku hoida, nimelt äh, avaliku äh, sektori, riigisektori äh, kulude kokkuhoidmine, riigisektor annab ju kaheksateist protsenti Euroopa SKT-st, ma olen esitanud selles osas koos kolleegidega üsna mitu algatust, mis panustavadki just sellele, et digitaliseeruks nii-öelda ka avalik sektor, digitaalne allkiri, teiste seas on taoline ettepanek, ka mina olen väga huvitatud äh, sellest, et, äh, et sellised arengud läheksid äh, täide, kuuskümmend kuni seitsekümmend miljardit oleks igal aastal võimalik kokku hoida juba ainuüksi paberi pealt, kui me läheksime üle digitaalsele turule ka riigisektoris. proua Stiiler rääkis e-raamatutest komisjon on juba reageerinud selles küsimuses äh, selleks, et äh, panna lõpp teatud piiravatele tegevustele, see on äh, volinik Almunia pädevuses, töö selles osas käib ja terve rida uusi strateegilisi elemente on sisse tulemas. Licensing Europe vabaühendus on koostamas oma analüüsi, me ootame seda analüüsi praegu ja me loodame siis, et nende põhjal on meil võimalik astuda suuri samme ka selles valdkonnas turu avanemise suunas ja nüüd lõpetuseks proua Essaia rääkis sepast. meie algatus siis äh, siin jah, me oleme näinud teatavat äh, Ähm, mahajäämist meie kalendrist ja, ja mõningaid viivitusi on tulnud sisse, need on olnud aga vajalikud selleks, et see turg käivituks korralikult. suur tänu! ma tahaksin veel kord tänada Malcolm Harbourit ja härra Ariasi, kes on olnud äh, selle teema peamisteks vedajateks. Teie töö on olnud väga põhjalik, te olete aidanud äh, meid väga palju Äh, ja loodetavasti me ühisko-, üheskoos siis äh, lahendame need probleemid, mis on veel ühtse turu lõpuleviimise ees. informuji, et otrzymałem następujący projekt resoluutsi. suur tänu, ma olen saanud resolutsiooni ettepaneku seitse kolmkümmend neli kolmkümmend üks, murd kaks tuhat kolmteist, siseturu